mida meie siin parlamendis jälestame. samuti on meieni jõudnud šokeerivad uudised Iraanist. meile teeb eriti muret dissidentide surmamõistmine poliitvangide surmamõistmine, me kutsume Iraani üles tühistama surmanuhtlus. inne ogłoszenie. nüüd räägiksin äh, seadusandliku tavamenetluse korras alla kirjustatud seadusaktidest. koos nõukogu presidendiga kirjutame kolmapäeval alla neljale sellisele aktile.